The... tere kõigile. pärast arutelu jätkame istungiga, kõigepealt mul on üks teadaanne. pärast konsultatsioone fraktsioonidega teeksin kojale järgmise ettepaneku järgmise äh, hom-, homse päevakorra muutmise kohta. arutelu suulise küsimuse kohta, mis puudutab vabakaubanduslepingute alustamist Austraalia ja Uus-Meremaaga see arutelu peaks tipnema resolutsiooniga, mille üle hääletatakse veebruari esimesel osaistungjärgul, kas keegi on selle vastu? härra Helmut Scholz.